Good afternoon to everybody. tere pärastlõunat kõigile, head kolleegid, daamid ja härrad. meil on päevakord. peame selle vastu võtma, loodan, et äh, te teate, mis siin päevakorras kirjas on, siis on see kinnitatud. juhataja teadaandeid täna ei ole kolmanda korra päevakorrapunktina peame me eelmise koosoleku protokolli kinnitama. kas on keegi millegi vastu, mis seal kirjas? ei ole. siis läheme kohe edasi kuulamise juurde, mis on meie päevakorras. see puudutab olukorda Ida-Aafrika järvede piirkonnas. see kuulamine toimub üheskoos Arengukomisjoniga. minu hea kolleeg Linda McKeven on ka siin ja oleme siis kaasesinaisteks eh, selle kuulamise puhul. selleks, et eh, keerukat eh, olukorda valgustada piirkonnas, ütlen tervist doktor Gerard Bruneriga, kes on Atlandi Nõukogu professoriks ning Aafrika asjade professor pikka aega ning tunnustatud inimene Ida-Aafrika ja Kesk-Aafrika küsimustele on ta peamiselt keskendunud ja siis Patrick Spirle, kes on Kesk-Aafrika osakonna juhataja ning hiljuti oli ta ka Burundis äh, Euroopa Liidu saadikuks, praegu töötab välisteenistuses. praegu oleme me rääkimas nendest teemadest äh, sellepärast, et pinge piirkonnas on väga tugev, president äh, Kabila mandaat Kongo demokraatlikus vabariigis aegub kahe nädala jooksul ning õige pea on põhiseadusevastane olukord käes tal ei õnnestunud äh, muuta põhiseadust niimoodi, et äh, kolmandaks ametiajaks äh, tööle jääda ning nüüd on härra Kabila põhiseaduslikku pööret teostamas aprilliks kaks tuhat kaheksateist on ta püüdnud valimised edasi lükata. olukord on aina ebastabiilsem, sellepärast et poliitiliste vasta, vastaste hirmutamine jätkab, inimõiguste riive toimub ning äh, kõik need teemad valmistavad väga suurt muret ka Euroopa Parlamendi jaoks. eelmisel nädalal oli meil äh, proua Mogheriniga täiskogul arvamuste vahetus. ning resolutsiooni võtsime samuti vastu. Äh, Kongo demokraatliku vabariigi roll Aafrika tuumana näitab seda, et naaberriigid destabiliseeruvad samuti ning vaja on rahvusvahelist ja Aafrika-sisest vastust. Burundis president Nkurunziza äh, valimised kahe tuhande viieteistkümnenda aastal on surunud selle riigi kõige tugevamasse poliitilisse kriisi alates kodusõja lõpust ning legaalsus saavutati ainult läbi selle, et äh, põhiseaduskohtu, kohtunikke hirmutati ning äh, äh, vägivald ja poliitiline kriis on viinud selleni, et kolmsada tuhat pagulast on selles piirkonnas ning äh, inimesed ning läbi on viidud ka genotsiid ka Rwanda president Kagame plaanib kolmandat ametiaega kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal pärast seda, kui põhiseadust kritiseeritud referendumil muudeti. veelgi rohkem äh, tõsine on see, et äh, Kongo ida äh, Aafrika Vabariigis on olukord julgeoleku aspektist väga muutuv, oluline piiriülene dimensioon on sellel konfliktil samuti ning ma usun ka, et teie oma ettekannetes või aruteludes nendele teemadele keskendute. ja viimasena on näha olnud seda, et maavarade kaevandamine Ida-Kongos on mõningal juhul ka seotud relvastatud rühmitustega piirkonnas eh, niimoodi, et konflikti rahastamine jätkub läbi selle. siinkohal tahaksin ma rõhutada ka seda, et Euroopa Liidu institutsioonid jõudsid kaks nädalat tagasi kokkuleppele, mis puudutab eh, konflikti mineraale, eh, selleks, et tagada seda, et metallid ja mineraalid, mis Euroopa Liitu sisse veetakse, on kaevandatud vastutustundlikul moel. kõigepealt annaksin proua Linda McEvelile Äh, sõna arengukomisjoni nimel, et äh, ütleksite omalt poolt paar sõna, palun. suur tänu. tegemist on väga olulise kohtumisele äh, mõne, mõlema komisjoni jaoks ning need, kes on demokraatia toetuse instrumendiga kaasa teinud ning ka valimisvaatlusmissioonil osalenud, sellepärast et Ida-Aafrika järvede piirkond on väga oluline piirkond Aafrikas ja kui selles piirkonnas on konflikt ja ebastabiilsus, siis mõjutab see kogu Aafrikat te ütlesite, proua esinaine, et äh, valimistega on mitmes riigis olnud äh, probleeme. Äh, presidendid tahavad hoida oma võimupositsioonist kinni ja eelmisel nädalal võtsime vastu resolutsiooni just Kongo Demokraatliku Vabariigi osas, kus kutsusime üles artikkel kakskümmend kuus kohaselt kus mitmed kindralid on praegu allutatud Äh, survele äh, Kongo Vabariigis ning äh, otsene abi ka Burundi Vabariigile on praegu kahtluse all just valimiste võimalike tulemuste tõttu. väga ebastabiilne olukord siis kahes riigis ja käisin ka ise missioonil, käisin Debansi haiglas doktor Tõnis Mukwege kutsel, kes mõned aastad tagasi Sahharovi auhinna sai ning äh, ta, Debandi äh, haiglas äh, töötab, tegemist on üldhaiglaga, mis on väga vaeses piirkonnas ning eriti ravitakse seal naisi, kes on seksuaalse vägivalla ohvrid olnud. just konfliktimineraalid on ka tegelikult kogu sellesse temaatikasse väga oluliselt segatud, sellepärast et need puhuvad tuld alla sellele konfliktile piirkonnas. ja Rwanda genotsiid loomulikult ähm, oma mõjulainega äh, ja ma arvan, et äh, doktor Mukwege on tegelikult väga julge mees, tegutseb selles piirkonnas ja püüab inimesi lepitada, nad kokku tuua ja vägivalla lõpp teha. niisiis, tegemist on väga olulise kuulamisega ka humanitaarkriisi eh, puhkemisest me oleme ju rääkinud ja kui me räägime pagulaskriisist Euroopa keskkonnas, siis me näeme seda tegelikult, et need on kõige vaesemad eh, maailma riigid ning sadu ja sadu pagulasi voolab eh, sealt riikidest. kakssada viiskümmend tuhat inimest on lahkunud Burundist viimase aasta jooksul, läinud Ruandasse, sealt edasi Tansaaniasse on liikumisi näha, nii et inimeste liikumine võib ka ebastabiilsust Ida-Aafrika järvede piirkonnas tekitada ning äh, seal tekivad muidugi ka etnilisel pinnal konfliktid ja lahkuarvamused. Äh, küsimused ekspertidele on esiteks, kuidas ennetada selliseid probleeme, et need ei kanduks üle äh, sellistesse sündmustesse, mida me nägime üheksakümne üheksandal aastal. mina olin Burundis kaks nädalat enne seda, kui viimased poliitilised probleemid tekkisid ja kui ma rääkisin kohalike inimestega, siis nad rääkisid sellest, kuivõrd rahumeelne riik see oli. Nad olid mures, mis juhtub valimistel, aga äh, muidugi nad ei kujutanud ette, millise proportsiooniga sündmused leiavad aset mõned nädalad hiljem. nii et äh, hea meel öelda tere siin ekspertidele, loodetavasti nad saavad meile rääkida sellest, mida Euroopa Liit saab teha selleks, et aidata äh, selle konflikti kandumist ning aidata kaasa inimeste arengule selles piirkonnas. kõigepealt äh, kolleeg Gerard Brunet, kellest juba rääkis meie esinaine, palun. Uh, yes, I will try to be extremely jah, ma proovin rääkida väga põgusalt, sellepärast ma arvan, et suurem osa ajast tuleks kulutada küsimustele. ma lõpetasin hiljuti ühe raporti kirjutamise ühe kliendi hüvanguks ma tänapäeval töötan konsultandina, ja see rääkis piirnevate riikide suhtumisest sellesse, et president Kabila ei austa teatud inimeste õigusi. tulemus on tegelikult jahmatav, nimelt mitte kedagi tegelikult ei huvita äh, see teema, ainus inimene, keda see nähtavasti huvitab, on Kesk-Aafrika Vabariigi president aga temal ei ole mingit sõnaõigust selle probleemi puhul. ma uurisin, mis kõikides piirnevates riikides toimub ja tegelikult kedagi ei huvita need äh, põhiseaduse muudatused. sellepärast ma räägingi põgusalt, äh, vaadake, milline on see juhtimine selles maailma osas. me põhimõtteliselt räägime riikidest, mida veel viiskümmend aastat tagasi olemaski polnud. ja nüüd ma ütleksin, et äh, nende viiekümne aasta jooksul on käimas neljas periood. no esimene periood oli selline koloniaaljärgne periood. see oli aeg, mil äh, inimesed, kes äh, olid koloniaalajastul olnud natsionalistlikes liikumistes, see oli nende aeg see aeg sai läbi, algas teine periood, riigipöörete ajastu. seitsmekümnendatel toimusid paljud riigipöörded, eriti noh, mõned olid väga jubedad, näiteks Ugandas, äh, Kesk-Aafrika Vabariigis, mõned teised olid pehmemad, aga mõned neist olid vasakpoolsed riigipöörded, mõned parempoolsed riigipöörded sest nad olid, nad juhindusid külma sõja meeleoludest, näiteks Etioopia eh, riigipööre oli orienteeritud kommunismile ja Moskvale. kõikvõimalikud stsenaariumid mängiti läbi ja külma sõja lõpp tähendas ka selle perioodi lõppu. Eh, ma ei räägi siin ainult sellest, et sooviti olla vasakpoolsed või parempoolsed, aga ka sellest, et et üldse riigipöördeid toime pandi sõjalisel viisil. kolmas periood üheksakümnendate alguses oli see, et tekkis selline demokraatialaadne süsteem. mõned riigid olid päriselt demokraatlikud, näiteks Senegal, Ghana, Lõuna-Aafrika Vabariik pärast aparteidi lõppu. aga see tõi meile selle neljanda perioodi, mis praegu käib, mille kohta võib öelda, et see on selline ajastu, mil valitsevad demokraatia sarnased kuningriigid. sest me räägime sellest, et kunagised vabadusvõitlejad on tänasel päeval saanud kuningateks. Need, kusjuures ei ole need inimesed, kes äh, käitusid nii, nagu näiteks Gabonis või, või mujal, see tähendab, et ähm, riigijuhid ei kavatse käituda vastavalt põhiseadusega ja Kabila on siin suurepärane näide sellest. võimule äh, sai ta oma isa mõjul, isa oli tal vana kommunist ja isa vedas ta ka, võimu juurde, isa võitles tal äh, kunagi venelaste vastu ja venemeelsete vastu. ta isa mõrvati kahe tuhande esimesel aastal ning see väga intelligentne noor inimene mõistis, mida saaks teha, et kui teeselda, et olla demokraat siis tegelikult ei pea olema demokraat või demokraatlik. ja nüüd on praegu selline olukord, et toimub selline kolmepoolne ähm, võitlus võimu nimel. ühel pool mm, tuleksin tunnustada Molly Monirere mälestust, kes seitsmekümne kaheksandal aastal palus abi äh, välise sissetungi vastu ning äh, toonane Aafrika Liidu president ähm, käitus vastavalt selles olukorras. ning äh, talle öeldi, et äh, te ei ole siin mingi Aafrika Liit kui selline, vaid te olete, teil on siin nagu ametiühing Äh, Aafrika riigijuhtidest ja ma seda kommentaari mäletan praegugi. ehk siis üks selle praeguse võimuvõitluse kolmest nurgast on see, et tõesti on olemas selline ametiühing riigijuhtide vahel ja see on veel rohkem ähm, sis-, sissepoole suunatud ja, ja lausa verepilastuslik kui, kui seitsmekümne kaheksandal aastal. sellepärast, et toona olid vähemalt olemas külma sõja aegsed vastandumised ja pärast külma sõda on see äh, palju mõjukam. teine element on on see, mis toimub tänavatel. Aafrikat ei tohiks siin käsitleda kuidagi erinevalt, noh loomulikult igal pool võiks proovida demokraatliku režiimi kehtestamist. kui me räägime Burundist, siis ähm, see, mis toimub linnatänavatel ja see, mis toimub väljaspool linna, on erinevad ähm, protsessid. sealne president valiti demokraatlikult, äh, tõesti, see läks väljaspoole äh, tema seadusega kehtestatud piire, ta sai kuuskümmend viis protsenti häältest ja seal ei olnud midagi väga võltsitud. see tähendab seda, et kui ma räägin siin tänavatest, sellest, mis toimub tänavatel, siis ma pean just silmas linnaelanikke. Ehm, Aafrikas on küll järjest rohkem inimesi linnades, aga siiski linnaelanikud moodustavad vähemuse. Ehm, läänemaailmas on linnaelanikke rohkem kui inimesi, kes maal elavad, aga Aafrikas on vastupidi. Ehm, demokraatia on see miski, millest unistavad inimesed linnatänavatel, mitte aga äh, maapiirkondades. ma ei ütle seda, et maapiirkondades elanikud, äh, maapiirkondade elanikud tahavad diktatuuri, aga nad siiski vastanduvad nendele, kes elavad linnades. ja nüüd kolmas nurk olete teie, ehk siis rahvusvaheline kogukond. Teie arvamused on midagi sellist, mida kuulatakse, vahel vaadatakse neile halvasti, vahel loovad teie väited äh, usaldust, lootust, aga kindlasti nad, neil on olemas mõju. olgu see positiivne või negatiivne, siis te siiski millegi nimel kõnelete. Teie sõnavõttude mõju on omaette probleem, aga mõju on neil siiski olemas. ehk siis siin on selline kolmnurk selles ähm, võitluses poliitilise võimu nimel. tänavatel toimuv just Aafrikas, rahvusvaheline kogukond ja riigipeade ametiühing, kes on tõesti iseseisvad, sest et nad oma inimesi ei kuula. kui nad kuulaks, siis nad oleks demokraatlikud. siin ma oma sõnavõttu lõpetan, sellepärast et äh, kusjuures äh, Kongo ei ole ju ainult järvede piirkond, vaid ka Kesk-Aafrika, Lääne-Aafrika, Kongo on midagi palju suuremat äh, Aafrika keskel ja ei saa öelda, et Kongo oleks ainult ühes sellises eh, eh, kontinendi osas, sest ta tegelikult ulatub peaaegu kõigisse osadesse. ehk siis pärast kolleegi sõnavõttu kuulamist ma tahaksin väga vastata konkreetsetele küsimustele selle suhtes, et mida konkreetsed riigid sellest kõigest arvavad. kui näiteks minna Rwandasse või Kampalasse, Bujumburasse, eh, siis seal vaadatakse igas kohas seda olukorda erinevalt ja siin ma praegu lõpetan. Thank you, thank you, doktor Brunier. suur tänu, doktor Brunier, see oli väga huvitav, me ootame küsimuste-vastuste vooru ja nüüd härra Spirle. kuulame äh, Euroopa Liidu vastusest poliitilise ja julgeoleku kriisile selles piirkonnas, eriti just Burundi puhul, see on teema ja teil on sõna. suur tänu, austatud prouad, komisjoni kaasesimehed, austatud parlamendiliikmed, mul paluti rääkida Suurte järvede piirkonna poliitikast, esiteks Addis Abeba leping eh, viis lõpule pikaajalise konflikti, see sõlmiti kaks, kolm aastat tagasi ja me lootsime selle suurte järvede piirkonna stabiliseerumisele, kahjuks see ei ole olnud võimalik. keskenduksin seega praeguses kontekstis eh, just eriti Burundi konfliktile, see on Euroopa Liidu jaoks kõige olulisem ehk okei okay.. kõigepealt kõik teavad, eh, kuidas üheksateistkümnendal detsembril seadustati president Kavila eh, võim ja see oli nagu ajaga võidujooks, sellepärast et ma räägin, kuidas eh, Semko konverents toimus, eh, kuidas piiskopid arutasid, eh, mida teha, kuidas Euroopa Liit toimis vahendajana. nüüd piiskopid ei, lükkasid tagasi vahendaja, määratud vahendaja pakkumise ja öeldi, et äh, seda äh, üheksateistkümnenda oktoobri lepingut peab Semco äh, täiendustega parandama. nüüd Euroopa Liidu seisukohad on selged, Euroopa Liidu seisukohad esitati parlamendis ka kõrge esi-, välispoliitika esindaja poolt kõigepealt praegusel hetkel ei ole äh, kaasavat poliitikat äh, ja valitsust. üheksateistkümnenda detsembri uus valitsus äh, peaks olema legitiimne. teiseks, jätkuv kriis idapiirkonnas ei äh, tohi kesta ja jätkuvalt tekitada vägivaldsete konfliktide ohtu. seega üheksateistkümnendal detsembril äh, ametisse astuva valitsuse poolt tuleks teha kõik, et äh, et olukorda leevendada, kaasates meedia, vabastades poliitvangid. kolmas punkt oluline on, et üleminekuperiood oleks nii või, lühike kui võimalik. Ähm, neljas punkt, tuleb kaasata president Kabila. Äh, aga teda ei tohiks lasta uuesti kandideerida ja äh, see peaks üks äh, rahukokkuleppe punkte olema parlamendis eelmisel nädalal sõna võttes väljendas ähm, kõrge esindaja suurt muret inimõiguste olukorra üle, viidates septembris toimunud rahutustele. see tõi kaasa vähemalt viiskümmend surnut ja selle kohta äh, koostati ka ÜRO raport inimõiguste teemal ja seetõttu äh, tuleb vastu võtta äh, piiravate meetmete otsus, mida ka toonitati, kuid äh, tuleb minna veelgi kaugemale. rahvus, rahvusvaheline üldsus, Euroopa Liit, rahvusvaheline komitee, teised partnerid mm, peavad veelgi kaugemale minema, eriti just riigipeade tasandil. Aafrika riik liit ja piirnevad riigid eh, peavad tegema kõik selleks, et jätkuks ähm, piirkonnas desti-, destabiliseerumisoht. ÜRO-l on oluline roll selles kontekstis, äh, mis väljendub ÜRO Julgeolekunõukogu äh, ähm, resolutsioonis kakskümmend kaks, sada seitsekümmend seitse, äh, Euroopa Liit on äh, tõhustanud äh, koostööd Kotonu lepingu artikli kaheksa alusel, mis sätestab koostöö alused ning koostöökava alused Äh, kohtu, politseireform, julgeolekusektori reform äh, peavad nüüd alguse saama, need on osad Euroopa Liidu arenguabiprogrammi alustest poliitilist eh, dialoogi tuleks jätkata selleks, et kindlaks teha, kas on täidetud kõik eh, vajalikud eh, tingimused demokraatlike valimiste läbiviimiseks. see puudutab siis ka koostööd valimiskomisjoniga. lähinädalatel on tähtis see, et Euroopa Liit jälgiks olukorda täpselt, äh, samuti toetaks Senkot ja aitaks kaasa sellele, et enne üheksateistkümnendat detsembrit kompromissile jõutaks. loodame ka, et peaminister aitab lepingu sõlmimisele kaasa. nüüd Euroopa Liit on inimõigustele, põhivabadustele eh, ja rahvusvaheliste partnerite õiguste täitmisele erilist tähelepanu eh, pööranud. ja kui eh, võetakse sihipäraseid piiravaid meetmeid, siis seda tehakse kindlalt just nendest kriteeriumidest lähtudes. nüüd tahaksin Burundi küsimusest rääkida, nagu siin öeldi, ma lõpetan oma mandaati Euroopa Liidu saadikuna Burundis ja tõesti, Kongo ja Burundi toimikute vahel on teatud sarnasusi, siiski vajab Burundi eraldi analüüsi. tahaksin järgmistel teemadel kõnelda kriisi kujunemine, poliitiline dimensioon, inimõiguste dimensioon, sotsiaalmajanduslik dimensioon, etniline dimensioon ning Euroopa Liidu vastuse strateegia. Äh, räägime kõigepealt äh, kontekstist. kindlasti on olemas äh, palju paremaid spetsialiste kui mina sel teemal rääkima kuid ähm, tahaksin siiski detailselt analüüsida olukorda. kõigepealt, kui oluline on ajali, ajalooline frustratsioon, see puudutab äh, seitsmekümnendaid äh, aastaid, kaheksakümnendaid aastaid, president Van Dai äh, mõrva äh,, samuti Arusha lepingut ja kuidas seda praegu tõlgendatakse. kolmas oluline element, mida ei tohiks unustada, on eh, nende eh, partisanide roll, mis on nende roll, kes on seotud praeguse võimul oleva parteiga ja veel üks element, praegune valitsus elas üle riigipöörde kat-, katse äh, ja praegune võimupartei CFNDD on nagu ajaloole väljakutse esitanud ja see on selgunud alles hiljuti, sest äh, nüüd on alguse saanud selline protsess, kus süstemaatiliselt püütakse opositsiooniparteisid nõrgendada, eriti valimiseelsel perioodil. teiseks tahaksin rääkida poliitilisest dimensioonist. praegu toimuvad paralleelsed dialoogid, kõigepealt riiklikul tasandil, teiseks äh, Lääne-Aafrika komisjoni egiidi all ka piirkondlikud dialoogid. nüüd muidugi arvestades seda, et paljud intellektuaalid, osapooled on lahkunud riigist, siis on, on mure selles, et kuidas põhiseaduslikku korda alles hoida, tagada ja, ja täita Arusha rahulepingu punkte põhiseaduse muutmise protsess äh, on juba alanud äh, ja võimalik ka, et äh, korraldatakse referendum. dialoog on takerdunud, endine president, kes oleks pidanud läbirääkimistel vahendaja olema peaks oma mandaadi lõpetama kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, aga need grupeeringud, kes äh, praegu on opositsiooni eesotsas, on ka hakanud äh, usaldust kaotama, äh, nad on hakanud jõudu kasutama, vägivaldseks muutunud ja see ei lihtsusta sugugi praegust olukorda ja ei kutsu äh, opositsiooni äh, ja kodanikuühiskonda dialoogi pidama. Äh, nüüd on teada ka, kes on riigipöörde katset, katsega seotud olnud ja nüüd kolmandaks tahaksin rääkida inimõigustest. inimõigused on kriisi võib-olla kõige murettekitavam aspekt mitmesugused raportid, eh, mis on avaldatud eh, Human Rights Watchi poolt, ÜRO eh, vastava ametkonna poolt Burundis, kes kaitseb inimõigusi, on põrkunud pidevalt ametivõimude vastumeelsuse ja tõrksuse vastu äh, samuti on šokeeriv see, et inimesi hukatakse kohtuta, piinatakse, inimesed kaovad, eriti pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta sündmusi. Euroopa Liit loomulikult jälgib olukorda, olenemata sellest, kes, keda tuleks vastutusele võtta ja nüüd tahaksin veel rääkida ka majanduslikust ja sotsiaalsest olukorrast Burundi sõlt-, eelarve sõltub viiskümmend protsenti välisabist, äh, äh, majanduse ümberorienteerumine ei ole aidanud kaasa tohutu, tohutu vaesuse vähendamisele, humanitaarkriis on täiesti olemas, näiteks räägin siin äh, tervishoiu olukorrast, puuetega inimeste olukorrast suur osa äh, partnerite toest äh, lihtsalt haihtub kuhugile, vaatamata sellele, et on loodud äh, olulised humanitaarabi andmise programmid. arvestades, et Äh, kodanikuühiskonna ja intelligentsi esindajad on lahkunud, on tõesti äh, riigi olukord äh, väga, väga kurb, ohtlik, inimesed on põgenenud naaberriikidesse ja tahaksin rääkida ka etnilisest ähm, koosseisust Burundis elab palju erinevaid rahvusi, teatud neist moodustavad nagu eliidi ja seda kasutatakse ka ära. aga teemale tuleb nüansseeritud läheneda, sest äh, praegune äh, võimupartei vastandub eelkõige hutudele ja samuti äh, tuleks äh, arvestada ka sellega, äh, mida teevad mõned tutsid, ega need, kes on praegu, see on kas need, kes on praegu võimul ja ikkagi, kui me sellest etnilisest olukorrast räägime, peab ütlema, et tasa, olukord on tasakaalust väljas, see ohustab Arusha rahulepingut, see oligi nüüd paari sõnaga äh, sellest viimasest elemendist, kuidas siis äh, nagu kirjeldada Euroopa Liidu rolli. me tahaksime äh, üleaafrikalisele eh, lähenemisele toetuda, piirkondlikule eh, lähenemisele ja vaatamata president Mugaba eh, tegevusele ei ole siiski olukord paranenud, oleme mitmeid algatusi teinud koos ÜRO-ga, aga Burundi ametivõimud on püüdnud ÜRO rolli järjest õõnestada järjest keeldutakse ÜRO Julgeolekunõukogu ettepanekutest, keeldutakse ka ÜRO vägede ja missiooni lubamisest Burundisse ja hiljuti veel ei lubatud ka äh, või, või ei, ei võetud ka äh, tõsiselt äh, ÜRO inimõiguste raportit nüüd omalt poolt Euroopa Liit on püüdnud dialoogi tõhustada, pidada konsultatsioone vastavalt artikli kaheksakümmend kuus ja võtnud vastavaid meetmeid. ma ei hakkaks teile üksikasjadest rääkima, aga tahaksin mõnest punktist siiski kõnelda. kõigepealt olen äh, veendunud, et artikkel kaheksakümmend kuus on täiesti õigustatud, arvestades seda, et meie partnerid pole riigi äh, demokraatlikke põhimõtteid ja inimõigusi austanud. teiseks äh, Burundi kaasamine eeldab minimaalset avatust ja kaasatust selleks, et dialoogi pidada, et äh, selleks on vaja ka kohtusüsteemi muuta, meediavabadust tagada. kolmandaks, eh, meie, meie konsultatsioonide eesmärk ei ole karistada Burundi rahvast, me tahame Burundit jätkuvalt abistada ja toetada. see on see lähenemine, mis tuleneb artiklist kaheksakümmend kuus. teisest küljest võtsime siiski piiravaid meetmeid nende vastu, kes poliitilise lahenduse leidmist ohustavad. Need olid kolm põhielementi äh, Euroopa Liidu ja rahvusvahelise lähenemise ühtsus al, aluseks, äh, mis äh, võimaldavad siis artikli kaheksakümmend kuus alusel ka teatud survet avaldada Burundile ja isegi kui süstemaatiliselt blokeeritakse arenguid, äh, on äh, äh, võimalus poliitiliseks kaasamiseks alles jäänud, tahaksin öelda, et režiimi tuleks leevendada ja see ongi meie kõige lühiajalisem eesmärk. Thank you, Mr Spirle. Now I call uh.... suur tänu teile. nüüd proua Vautmans, palun. kes seda kuulamist ongi taotlenud juba algselt, kas tahaksite midagi küsida või kommenteerida? suur tänu teile, esinaine ja ma tahaksin ka tänada kahte härrat, äh, Brunieri ja Spillet äh, väga põneva sissejuhatuse eest. austatud kolleegid, mul on väga hea meel selle üle, et äh, see kuulamine aset leiab, kuigi tundub, et Ida-Aafrika järvede piirkonna huvi on meie kojas siin pigem tagasihoidlik, kui me siin saalis ringi vaatame. aga igal juhul peame sellest asjast rääkima ja mõtlema nende teemade peale meil oli ka arutelu eelmisel nädalal Strasbourgis proua Mogheriniga ning resolutsioon, mille üle me hääletasime, nii et ei, eelmine nädal oli ju siin miniplenaar Brüsselis, aeg lendab, ütleb kõneleja, aga enne seda täiskogul Strasbourgil otsustasime me resolutsiooni üle Kongos ja Kabila öö, äh, ka võimuihast rääkisime, ma olen selles piirkonnas käinud, enne genotsiidi käisin ka. ilmselt olin üks nendest vähestest, kes äh, nägi asja koha peal ja tegelikult tundsin isegi seda äh, lõhna, mille genotsiid järgi jättis seal kohapeal. mõelge selle peale, millised järelmid Rwandas sellel olid kunagi äh, no näib, et äh, Burundis hakkame täpselt samas suunas liikuma, nii et äh, võib öelda, et, äh, et tegelikult seal on kogu aeg konfliktipotil tuli all ja minule valmistab muret väga see, et kui seal see olukord on niivõrd ohtlik, siis tundub, et on tõenäoline, et konflikt puhkeb reaalselt ja kõik see on minu arust väga ohtlik, aga võtame need riigid ükshaaval. Kongo, mis siis toimub? detsembri keskpaigas Kongos on ilmselt uus plahvatusoht. oleme juba kuulnud siin äh, sellest, äh, kuidas äh, öeldakse seda, et Kabila peab mõtlema selle peale, et tema mandaat on lõppemas ja Burundist rääkisin samuti, ka seal on mul palju sõpru ning ka seal on täiesti see pinge tuntav. nii et äh, siin tundub, et äh, eesriidu taga äh, on päris aktiivne toimetamine. tahaksin küsida mõlemalt eksperdilt, et mida meie saame lisaks veel ära teha. meie, teie ettekannetes jäi see vajaka. sa rääkisid jah, et regioone peaksime toetama ja erinevaid riike selle sees, aga kuidas siis meie siin parlamendis, meie, kes me oleme valitud selleks, et Euroopa äh, midagi ära teeks ja meie ju toetame väga oluliselt neid riike. nii et äh, mida me võiksime siis praegu teha ära? Äh, sest koha peal see, et inimesed ei tunne meie resolutsioonide mõju eriti kuidagi. kui me tõesti muretseme selle regiooni pärast, mina olen mures ja meie fraktsioon samuti, küsimus, mida võiksime meie lisaks ette võtta? mina arvan, et Kabilale peaks ütlema väga konkreetselt, et näiteks äh, viisadest keeldutakse teatud inimeste puhul, et äh, ettevõtete varad külmutatakse ja seda me peame ütlema kohalikele võimumeestele. Euroopa maailmajõune ei saa lihtsalt käed taskus pealt vaadata, kui äh, on teatud isikuid, keda me ei saa äh, lihtsalt äh, käed äh, rüpes pealt vaadata, kuidas inimesi vägistatakse, vägistatakse füüsiliselt noori tüdrukuid nii kaua, kuni nad on reaalselt füüsilise puude saanud, ütleb kõneleja. nii et no kujutagem ette nüüd, et kui teie oleksite minu asemel, mida teie teeksite? jah, proua Vautmans, olen nõus, et resolutsioonide vastuvõtmine ei ole piisav, vaja on teha midagi muud, ütleb proua esinaine, nii et vaatame siin kohe ekspertidele otsa. järgmisena on härra Schaffhauser palunud sõna. ma tahaksin tänada äh, külalist äh, ja eriti härra Frunjeelt kes näitas, kui keerukas olukord on. asjad ei ole sugugi lihtsad. Euroopa Parlament on muidugi võtnud vastu resolutsioone ja äh, aga me oleme neid nii palju vastu võtnud, et see on nagu juba karikatuurne, arvestades nii äh, keerukat olukorda. Äh, ma olin ise kohal Äh, olen kohtunud äh, seal üleminekuperioodi ajal äh, ametivõimudega, olin Prantsuse Vabariigi teenistuses. Ähm, see operatsioon, mida nimetati Desiree Kavila operatsiooniks, näitas Äh, äh, kui palju või kui tugev oli siiski äh, nii-öelda välisfaktor selleks, et, et nii-öelda mässu korraldada. aga Laurent Desiree Kabila eh, peatatigi eh, tänu Prantsusmaale, sest eh, ta tahtis hakata võitlema nende mässulistega, aga siinsamas Brüsselis olin ise kohal, kui otsustati, et Laurent Desiree Kabila tuleb ära tappa nii-öelda suur vend annab meile loa ja me saame ta kõrvaldada, see tähendab Washingtonist anti meile see luba. see on salajane lugu, kuid see on reaalne ja ma ise olin osaline ja nüüd on tegemist terve regiooniga, mis on destabiliseeritud me räägime isegi miljonitest hukkunutest see on täiesti kohutav võrreldes selle, selle Süüria konfliktiga ja kõige selle käraga, mis Süüria ümber toimub. ma tahtsin öelda seda, et tuleb pidada kaasavat dialoogi. loomulikult tuleb äh, piiskopide nõukogu soovitusi arvestada ja see põhiseadus muidugi äh, selle järgi äh, toimuvad teatud muudatused üheksateistkümnendal detsembril, kuid eesmärk peab olema tõelised muutused läbi viia ja mitte uude kodusõtta sattuda. seega palun, et parlament aitaks kaasa sellele üleminekule, tehes seda täie eh, vastutustundega ja ettevaatlikult. Eh, kes peaksid olema selle kaasava dialoogi osalised, meil peab olema tõeline suurte järvede piirkonna arenguprogramm, mitte nii, et viiskümmend miljonit anda, ei, miljard, üks miljard tuleb eraldada selle tsooni, selle piirkonna arendamiseks ja siis uskuge mind, sellise võimekusega saab tõelise Marshalli plaani algatada selleks, et seda, äh, et seal midagi muutuks, et rahuprotsess toimiks, et see oleks kaasaprotsess, see oleks Euroopa Liidu eesmärk eh, ja panus ja uskuge mind, see on võimalik, eh, kui me saame Euroopa Arengupanga või Euroopa Keskpanga toe selle plaani taha. Eh, see tõesti aitaks ka midagi muuta selles, mida meie oleme Aafrikale andnud ja teinud, vastasel korral destabiliseerub kogu, kogu äh, kontinent. maffia või Al-Qaeda äh, islamistlikud võrgustikud lähevad sinna vastasel korral oma rahaga ja lahkuvad maavarade ja teemantidega. see on kõige hullem, mis võib juhtuda. kui me tõesti tahaksime, et meil oleks mingisugune korralik programm, siis tuleb midagi ette võtta ja see on see, mida Euroopa Parlament peaks kaaluma ja arutama, mitte lihtsalt õppetundide äh, andmist tegema. härra Korvin Mikke, palun järgnevalt suur tänu. Kongo demokraatliku vabariigist põhjas asub äh, Kongo äh, vabariik, mis ei ole demokraatlik, kakskümmend kuus aastat juba on seal äh, inimene postil, järgmiseks seitsmeks aastaks on ta oma ametiaega veel pikendanud, nii et mingisugust probleemi sellega ei ole, ei ole miljoneid Äh, surmasid seal ebademokraatlikus Kongos ja võib-olla peaksime ehk mõtlema selle peale, et demokratiseerumine on just äh, vastutav äh, selle destabiliseerimise eest. võib-olla peaks ütlema ka peale, et saagu lihtsalt Kongo Demokraatliku Vabariigi kuningaks. või näiteks Belgia kuningas peaks tunnustama Kongot ja Aafrikas ja Aasias, need asjad niimoodi tunduvad käima. suur tänu! suur tänu, härra Korvin Mikke, teile. ja nüüd äh, proua McEwen on ka sõna palunud, nii et olge lahke. suur tänu, äh, doktor Brunier, mulle meeldis see, kuidas te rääkisite sellest, kuidas te näete ajalugu lainetena, asjad juhtuvad ja muutuvad ja viimane ajaloo laine, nagu te ütlesite on mingisugust tüüpi demokratiseerumise lõpp. kuidas te näete järgmist äh, lainet, selle lõppu ja seda, kas inimesed aktsepteerivad seda koha peal? teine küsimus. mitmed kolleegid on juba ka öelnud seda, et tõsi on, et võtame siin vastu resolutsioone, käivitame artiklit üheksakümmend kuus Kotonou lepingus, äh, teeme suuri avaldusi, aga tundub, et keegi neid eriti kuulda praegu ei võta niisiis, mida peaksid rahvusvahelised organisatsioonid nüüd paluma? Äh, näiteks äh, Kongo Demokraatlikult Vabariigilt, äh, Rwandalt ja Burundilt. ma olen arengukomisjoni esinaine ja alati mõtleme selle peale, et kas vastuseks on siin see, et peatame lihtsalt abivood, selle asemel, et lihtsalt suurt Marshalli plaani käivitada Kongo jaoks me räägime siin äh, sellest, et kui inimõigusi rikutakse, kui demokraatlikke põhimõtteid rikutakse, siis kas me teeme midagi, kui me ütleme, et me teeme midagi, aga siis mitte midagi ei juhtu, siis meie lihtsalt näeme äh, väga nõrgad välja. ja millised teised äh, suured tegijad mängivad rolli? Al-Qaedast rääkis siin härra äh, Schaffhauser. ma ei tea täpselt, äh, kas see on nii, aga millised on need teised osalised, et kui me ütleme, et Euroopa Liit aina oma kõlapinda vähendab seal? teised regioonid, teised riigid on siin ka näiteks, näiteks Rwanda kohta minu käest tihti küsitakse. siin jah, president ütleb, et ta jälle järgmisel aastal kandideerib valimistel. ei kandideeri, vabandust, aga Rwanda inimeste vaatepunktist eh, nad saavad tegelikult väga palju rahvusvahelist arenguabi, sellepärast et inimeste jaoks reaalses olukord paraneb. nii et kas Euroopa Liit peaks äkki survestama seda, et äh, presidentid nagu ka me läheksid äh, ära, kui suurt äh, nõudlust rahvusvaheliselt ei ole ja asjad tegelikult riigis lähevad hästi. nii et äh, ootan teie ekspertarvamust selle kohta, ma tean, et härra Spirlet peab kindlasti jääma Euroopa Liidu positsioonide juurde, aga tal on ka väga tugev ja laiapõhjaline Aafrika kogemus, nii et olge head, kommenteerige seda. suur tänu, Linda. minu küsimus läheb samas suunas, ütleb äh, esinaine, äh, me räägime siin äh, avaldustest ja resolutsioonidest, aga härra Schaffhauser ütles, et äh, ka väga õigesti, et millised on need konkreetsed meetmed või nagu ütles proua Altmanski, millised on siis need konkreetsed meetmed, mida meie rahvusvahelise kogukonnana saaksime võtta? ja enne, kui annan teile võimaluse vastata, tahan küsida, kas komisjoni esindaja tahaks samuti sõna ei tundu olevat sedamoodi, siis palun kõigepealt äh, doktor Brunier ja siis äh, härra Spille, palun. ma kardan teie küsimusi, sellepärast et need ei ole mingid küsimused, tegemist on äh, raketiga, mis äh, satelliidi orbiidile viib, siin on justkui õhku lennutamise mitmed äh, faasid, üks, kaks, kolm, neli ja küsimus koosneb ka mitmetes alaosadest. no ausalt öeldes mina olen ajaloolane ja vaatan ajas tagasi, mitte ette. tulevik on jumala pärusmaa ja mina sinna ei tiku. aga küsimus, kas anda arenguabi või mitte, ei ole õige küsimus. sest eh, ma olen nõus sellega, et mingi osa antud abist ei toimu, toimi, te võite anda üks kuni kolm miljardit see oleks lihtsalt äh, rohkem raha poliitikute taskusse. väga vähe sellest abirahast tegelikult jõuab äh, tihkuda läbi nende võimalike eh, hüve saajate juurde, nende juurde, kes tegelikult abi vajavad. see on atraktiivne, sest see on muidugi meie hoop midagi muuta ja alati on hea tunne ju eh, öelda ja mõelda, et eh, mina saan nuppu vajutada selle asemel, et keegi teine tõmbab niite kusagil, kust mina ei küüni. aga tegelikult need asjad ei ole omavahel seotud, nii et see ei toimi ja ma arvan, et väga tugev seisukoht ühes või teises suunas, näiteks et me oleme nõus sellega, et jah, härra Kabila võib teha, mis tema tahab. või me püüame teda survestada, võttes ära abirahasid või muud tehes, et ta loobuks oma, oma ametiaja pikendamise soovist. ma arvan, et mitte eh, kumbki nendest variantidest hästi ei toimi. ja päris huvitav on tegelikult see, kuidas kaheksateistkümnenda oktoobri Äh, läbirääkimiste tulemuseni Kinshasas jõuti. väga paljud asjad sellistes olukordades äh, lahendus, mis ei ole muidugi üleilmne suur lahendus, kus äh, kõik, mis oli väga räämas ja korratu, saab väga helgeks ja valgeks, asjad ei toimi päris nii. aga mm, eesmärk oleks ennetada suurt katastroofi, saades lisaks aega ja teisi meetmeid on selle aja jooksul võimalik rakendada. härra Kabila võidab, tema otsus jääb jõusse jääda äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aprillini ametisse. see on juba tehtud, küsimus aga on äh, panna paika mingisugused teatud seire või kontrolli mehhanismid kui palju edu ta tegelikult lõikab oma võidu puhul. sest äh, muidugi see ülekaal võib olla ka ainult väeti ja pisike ning lõpeta väga kurvas olukorras või näiteks saab ta äh, pool sellest, mida ta on, on äh, tahtnud saavutada kui me lihtsalt äh, taome rusikaga vastu lauda ja ütleme, et mine ära, siis see ei toimi. sellepärast, et muidu on vaja saata lihtsalt sõdurid ja hakata tulistama. julgustada nüüd inimesi riiki pöörama on minu arust täiesti vastutustundetu, sellepärast et inimesed proovivad tõsiselt. ja nad tapetakse ära. ja siis meie vaatame seda olukorda ja valame krokodillipisaraid, ütleme, oi vaesed inimesed, mis küll juhtus, meil on minimaalselt siis kakssada, kolmsada surnut linnades, ilmselt rohkem. niisiis inimeste kasutamine siin mingi puhvrina ei ole mingisugune mõistlik äh, aspekt ja abiküsimus ka midagi ei mõjuta. nii et jõuame siis tagasi vanade asjaajamiste juurde, nimelt poliitika. väike, äh, väike Joosef, äh, teate ju hüüdnime teda nähakse äh, poisina, keegi teda tõsiselt ei võta, tema mee-, äh, isa oli tõsine mees. ta on väga kaval, sellepärast et praegu tal ei ole praktiliselt mitte mingisugust toetust äh,. Katanjast, äh, siis lõunast tuli tema äh, toetus ja kahe äh, suure provintsi toetus samuti, nüüd on ta selle kõik kaotanud. ja nüüd on ta võtnud Muluba peaministri, sest et see on põhimõtteliselt tema viimane õlekõrs koduses sisemaises toetuses, mida ta endale lubada saab. ja nüüd on äh, mitmed olulised äh, isikud tema vastu. Katumbil on võib-olla mingisugune šanss, näiteks kaks tuhat kakskümmend viis võib ta saada presidendiks Kongos, aga praegu on tema jaoks ei ole veel aeg küps ilmselt äh, tuleks väga palju verd valada selle eest. nii et poliitika tähendab seda, et me peame leidma mingisuguseid manööverdamisvõimalusi ja järjest jõuda selleni, et äh, pärast äh, korralikku siseraputust tema võim aina kahaneks ja tegelikult see ei ole mitte võimatu variant, sellepärast et president Kabila ei ole ju totu äh, ta teab, et tal toetust praegu ei ole ja mingil hetkel väga palju inimesi tappa selleks, et võimule jääda, noh, kogu tema varad oleksid siis ohus, siis ta püüaks äh, selle kusagile kantida, näiteks Luksemburgi või äh, äh, Neitsi saartele, aga igal juhul väga raskeks muutub tema jaoks kogu see asi ja teada on mitmetest äh, mineviku juhtumitest, et inimesed on püüdnud neid äh, rahalises mõttes sihikule võtta, mitte päris relvadega muidugi, aga ta püüab siis kuidagi vaikselt oma kabinetist lahkuda ilma kõlapinda tekitamata, ta püüab ka võib-olla veidikene mõjutada seda, mis juhtub pärast tema aega, ega ta igavesti sinna ikka ei jää kaks tuhat kaheksateist peab ta ikkagi minema või siis noh, kui ta suudab veel veidi manööverdada, siis kaks tuhat üheksateist. aga see on siis nüüd diplomaatiliste kontaktide ja arutelude küsimus. mitte nüüd loota mingile imele, aga loota mingile asjale, mis oleks reaalselt praktiliselt tehtav. ja ärgem unustagem väga olulist osalejat Rwandat selles tähtsas mängus. Rwandal on president, kes on järgmiseks kahekümne viieks aastaks ametis ja nüüd teie küsite endalt või vähemalt meie kõik endalt, et kas see on ikkagi hea mõte. no tegelikult ei ole, sest mis selles olukorras juhtub, on see, et te ostate lihtsalt aega selle läbi. no ütleme, viieks kuni kümneks aastaks on rahu äh, võimalik ja siis kui lõpuks see plahvatus käib, siis on kõik palju hullem. täpselt samasugune lugu oli ju Rwandas juba äh, olemas. mina olin äh, Prantsuse sotsialistide äh, sekretäriaadi osa, kui üheksakümne üheksanda aasta sõda puhkes ja genotsiid järgnes. ja Prantsuse valitsuse suhtumine tol hetkel oli nii pro-Haberimana äh, poolt ja nad ütlesid, just nende argument oli, et niikaua kui rahu on, on kõik hästi, aga nüüd kolm neljandikku miljonit inimest lõpetas massihauas äh, Eh, selle pä- ja veel eh, kolm ja pool miljonit eh, Kongos. nii et me püüame siin ajaga praegu mängida, ostame seda juurde endale, aga kaks tuhat kolmkümmend igal juhul tuleb tasumise tund. võib-olla meid endid polegi, et seda näha. peale mind tulgu või veeuputus. peale mind tulgu või veeuputus, nagu ütles kuningas Louis tuhande seitsmesaja kaheksakümne üheksandal aastal me ju seda nägime, nii et alati on võimalik kuidagi järgmisele põlvkonnale seda asja edasi anda. muidugi meie jaoks väga atraktiivne äh, võimalus, sest meie elame tänapäevas, aga meie lapsed peavad maksma meie vigade eest. ja miks mitte, muidugi see on ka võimalus. aga see ei ole eriti vastutustundlik lähenemine. nii et siis on muiduigi küsimus äh, diplomaatilistest aruteludest, mis on väga tähtis muidugi eh, president eh, Rwandas vaatab üksi silmi, mis eh, Kabilaga toimub. kui kaubavahetus koguga toimib, väga hea turg on see ja nii edasi, siis tema jõupositsiooni see aina toetab ja siis ta mõtleb, et olgu see venitamine ajaga to toimib hästi, sellepärast et rahvusvaheline kogukond lubab seda nii et äh, üks lahendus ei toimi siin. see on lihtsalt osaliste lahenduste tasakaalustamine. aga muidugi abiga uju, üleujutamine või äh, noh, relvi me ei kasuta selle jaoks, no see on kõik tegelikult äh, lühiajaline lahendus ja paraku oleme jõudnud jälle tagasi poliitika juurde, sest mingisuguseid imesid siin oodata ei tasu suur tänu teile, härra Brunier, kas härra äh, Spreile tahaksite midagi lisada siin? võib-olla tõesti veel paar sõna. et äh, selle küsimuse kohta, milline võiks olla poliitiline lahendus, ega see ei puuduta ainult äh, riigijuhtide vahetamist, see puudutab kogu süsteemi, mis on kaalul ja see teebki olukorra keeruliseks ütleme nii, et äh, siin on kolme tüüpi reageeringuid, mis vastavad ka äh, sellele kolmnurgale, millest rääkis härra Brunier. kõigepealt äh, tuleb tegemist teha riigijuhtidega. me mõistame, et ka sellel on omad piirangud nüüd äh, Äh, Kongo puhul on muidugi selliseid poliitikuid, kes võiksid teatud rolli mängida ja seda kaarti tuleks kindlasti kasutada. teiseks, äh, see tänavavõim, äh, loomulikult on see osa vastusest, kui me otsime lahendust konfliktile. kolmandaks kolmnurga, nurgaks on rahvusvaheline üldsus, kes võib dialoogi pidada, survet avaldada või piiravaid meetmeid kasutada ja natuke tahaksin võib-olla rääkida sellest abi finantseerimisest, arenguabi finantseerimisest. loomulikult tuleks meeles pidada, et eh, juba praegu kõrvale pandud eh, ja, ja eh, sinna regi-, regiooni suunatud raha ulatub miljardini. ma siin Rwandat üldse ei arvestagi sinna on liikunud tohutud summad ja tegelikult on küsimus selles, kuidas äh, suudetakse kvaliteetselt jälgida arenguabi kasutamist. ma ei usu, et üks Marshalli plaan aitaks kõiki sellise regiooni probleeme lahendada seega ma arvan, et tuleks kasutada kõiki arenguabi, poliitilisi ja rahvusvahelise diplomaatia vahendeid, et midagigi muuta, see on ainus võimalus minu arvates, tänan. suur tänu, härra Spirle. nüüd proua McEvan, kas te soovite midagi lisada? ei, ma arvan, et et äh, olid juba väga head vastused. alati on keeruline äh, nii tulevikust kui minevikust rääkida, sellepärast ma just küsisingi selle kohta, mis minevikus toimus, millised olid teie kogemused, et hinnata seda, mis tulevikus saama hakkab, sellepärast et äh, järvede piirkonna jaoks tuleb väga oluline aasta. ma näen, et rohkem kolleegidest keegi sõna ei soovi. ehk siis ma arvan, et Devco peadirektoraadist keegi ei ole ka kohal, et sõna võtta. ehk siis võib-olla, kas, ai siiski, Devco peadirektoraadist on inimesed siin, kas te soovite midagi öelda, vabandust, palun, annan teile sõna võib-olla abi kohta. suur tänu äh,, olen Devco peadirektoraadist ja tõesti, tõepoolest, me oleme juba rohkem kui miljard eurot Burundi ja Kongo Demokraatliku Vabariigi jaoks äh, ette näinud. mõningate programmide puhul on muidugi olnud raskusi, aga me oleme võtnud sihikule selle, et mis on need peamised tegurid selle riigi arengus, nende riikide arengus, näiteks loodusvarade haldamine ähm, on väga-väga tähtis selles suhtes, äh, kuidas need riigid arenema hakkavad, samuti keskkonnakaitse, tervishoid, energia me oleme hinnanud kõiki kriitilisi tegureid arengu ja kasvamise puhul. me oleme seda kõike kaalunud, aga sellest ei piisa. tarvis on ka poliitilist aspekti. riigid ise peavad tahtma midagi selles suhtes ära teha, sest rahastus on olemas, aga riigid peavad tahtma midagi positiivset teha, seda ma tahtsingi lisada. lisaks on ka olemas piirkondlikud fondid, mis on nendele riikidele kättesaadavad, ehk siis rahastuses tegelikult probleem pole, aitäh! suur tänu selle eest, kolleegid! ma arvan, et peame eh, selle päevakorrapunktiga lõpetama, keegi tagant annab veel märku? kahjuks ei saa siin selliseid sõnavõtte lubada, vabandust. seega lõpetame selle päevakorrapunkti eh, arutamise, tuleb põgus paus enne järgmist eh, päevakorrapunkti, siiski proua esimees, kas te soovite sõna? tänan väga, arutelu on lõppenud ja nüüd soovin tervitada Myanmari parlamendi liikmeid, kes on eh, meie komisjonis külas. härra Tuntun Henscher on selle delegatsiooni juht, tänan, et olete tulnud meile külla Euroopa Parlamenti.

Yeah.

take the floor. It might be easier. Well, thank you very much, uh, ladies and gentlemen. We'll start this uh... suur tänu, daamid ja härrad. alustame järgmise sessiooniga. kahjuks pean ütlema, et mina asendan härra Brocki ja teisi aseesimehi. nüüd jätkame arvamuste vahetusega Süüria kodanikukaitse valgekiivrite ülemaga. koos on siin ka arengukomisjon. Teile teadmiseks valgekiivrite on esinda-, e-, e-, esitatud Nobeli rahupreemiale Neid on kritiseeritud äh, selle eest, et neil olevat ähm, lääneriikidega, lääneriikide valitsustega seoseid. tõesti, rahastust on neile pakutud. härra Raed Al-Saleh kahjuks ei saanud siia tulla, aga teda esindavad kolm tema kolleegi, Ahmed Al-Jussef, kes on kodanikukaitse kõrge ametnik äh,, kõrgem sideohvitser ja Jihad al-Mahin, kes on samuti kodanikukaitse liige. seda gruppi tuntakse kui Valge kiivreid, sinna kuulub umbes kolm tuhat vabatahtlikku, kes on esmased sekkujad elude päästmisel Süürias. grupp loodi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, grupi harta järgi tuleb ähm, eesmärk, grupi eesmärk on päästa nii palju elusid kui võimalik, otsida ohvreid, nad käituvad neutraalselt, ei vali konfliktis pooli ja kohtlevad kõiki võrdselt, olenevalt, olenemata nende usulistest ja muudest veendumustest. härra Jussef, teie äh, grupp on päästnud rohkem kui seitsekümmend tuhat inimelu Süürias, meie siin komisjonis teame, et te tegutsete nii keerulistes oludes, kui üldse võimalik on, vaadates seda, mis toimub Aleppos. Te olete tõelised rahukangelased ja nagu ma juba mainisin, teie äh, grupp oli Nobeli rahupreemia äh, kandidaat. kui ma õigesti olen aru saanud, siis te olete Aleppo piirkonnas kaotanud peaaegu sada viiskümmend äh, vabatahtlikku, nende elu, ja kuulan seda, kuidas te toimite, tegutsete Süürias, eriti just Aleppos, kus nüüd tõenäoliselt on käimas konflikti lõppfaas ning samuti sooviksime kuulda, kuidas Euroopa Liit ja Euroopa Parlament saaksid teha eh, midagi rohkemat selleks, et toetada teid, vastata teie vajadustele, selleks, et toetada teie suurepärast tööd nüüd annan sõna härra Aliusevile viieteistkümneks minutiks ja ma saan aru, et te kõnelete araabia keeles ja meil on selleks olemas tõlk. okei okay., floor is yours. Teil on sõna, härra Jussef. أشكو أشكو لكم دعوتكم لنا. Ladies and gentlemen, thank you very much for inviting us to be here daamid ja härrad, suur tänu, et te mind täna siia kutsusite. suuri, au ma ju sammal huvasil beida. My name is Ahmed El Yusuf. minu nimi on Ahmed El Yusuf ja ma olen Süüria kodanikukaitse ehk valgekiivrite äh, esindaja. والتي تقوم بإنقاذ وإسعاف المصابين. We are the search and rest meie oleme need, kes otsivad ja päästavad Süürias vigastatuid من, ثلا من ثلاثة آلاف متطوع موزعين في 120 مركز في ثمان محافظات سورية. We are more than 3000 meie hulka kuulub rohkem kui kolm tuhat vabatahtlikku. meil on üle saja kahekümne keskuse kaheksas Süüria piirkonnas. Need keskused moodustavad ähm, Süüria kodanikukaitse selgroo. من ثلاثة أكثر من 73 ألف شخص من تحت الأنقاض وفي سبيل ذلك فقدنا أكثر من 150 شخص. We have rescued today. tänase päeva seisuga oleme päästnud üle seitsmekümne kolme tuhande süürlase elu ja meie oleme oma ridadest kaotanud üle saja viiekümne vabatahtliku. شخصا هم أبطال هم أبطال الإنسانية sada viiskümmend vabatahtlikku, kelle elud on kadunud, on ähm, tõelised inimsuse, inimlikkuse kangelased. lisaks on viga saanud viissada vabatahtlikku. suur osa nendest viga saanutest on saanud püsivad vigastused. Who... suurem osa neist, kes on hukkunud või viga saanud, on surnud nii-öelda double tap löökide käigus. Double tap õhurünnak tähendab seda, et pärast esmast rünnakut tehakse samasse paika teine rünnak, mille eesmärk on tappa need, kes parasjagu hukkunuid päästavad Süüria valitsus ähm, vastas Prantsusmaa palvele äh, kiiresti ÜRO Julgeolekunõukogus tegutseda, aga Prantsusmaa valitsus pommitas hoopis äh, tsiviilisikuid. Those, uh, those... viimaste päevade rünnakud Aleppos, teistes piirkondades, Aleppo on linn, mida praegu rapitakse kogu maailma pilkude all. üle saja tsiviilisiku on hukkunud. Äh, see on juhtunud turuplatsidel, mida on rünnatud viimaste päevade jooksul. ومراكز الدفاع المدني والمشافي This in addition lisaks sellele, et äh, sihikule on võetud koolid ja tsiviiltaristu ja, ja haiglad. In, uh, in brief, ladies and gentlemen. põgusalt, daamid ja härrad, see, mis toimub Aleppos, on see, et äh, tsiviilisikud on võetud sihikule. This is precise see on äh, täpselt see, mis toimub kõikides piirkondades, äh, mida valitsus ei kontrolli. paistab, et see sõnum, mida režiim soovib meile öelda ja ka kogu maailmale öelda, täpsemalt just Julgeolekunõukogule, et igasugune resolutsiooni ettepanek äh, jääb reaalsuses täitmata, välja arvatud juhul, kui režiim arvab, et seda peaks tegema. The... ning nende resolutsioonide tulemuseks on see, et valatakse Süüria inimeste verd. Yes, jah, äh, need on kuriteod mida pannakse toime organiseeritult ja tegemist on inimsuse vastaste kuritegudega. Need on süüteod, mis on pandud toime rahvusvahelise humanitaarõiguse vastu. daamid ja härrad, see on olukord minu riigis kui vaadata seda, kui halvatud on rahvusvaheline kogukond ja samuti Julgeolekunõukogu. ning see, just see lubab sõjakurja, kuritegudel jätkuda, kuna Venemaa on kehtestanud veto. tarvis on tõsiseid tegusid selleks, et pääseda sellest halvatusest, mis praegu rahvusvahelist kogukonda puudutab Süüria kontekstis. tuleb vastata sellele veresaunale, sellele, et tänavatel on inimeste veri. lõpetuseks meie sõnum kõigile maailma riikidele, on see, et mõelge oma inimlikkusele ja mõelge ka meie inimlikkusele, see ongi meie sõnum, suur tänu! tänan väga selle liigutava olukorrakirjelduse eest, selle eest, kuidas valgekiivrid äh, inimesi päästavad ma pean ütlema, et siinne parlament on korduvalt mõistnud hukka Eh, eriti need ehm, õhurünnakud, mis on tulnud Venemaalt, Süüria valitsuse õhujõududelt. me oleme öelnud, et tegemist on sõjakuriteoga ja tõesti need vetod Julgeolekunõukogus on eh, häbiväärsed. on häbiväärne, et ei ole lubatud kehtestada mingisugust rahumeelset lahendust ja nüüd on juba üle viie aasta tsiviilelanikud pidanud kannatama mina isiklikult viis aastat tagasi ütlesin, et tuleks kehtestada lennukeeld, siis öeldi mulle, et see on võimatu, aga sajad tuhanded inimesed on kaotanud oma elud selle tõttu, et rahvusvaheline kogukond ei ole mitte midagi teinud juba konflikti algusest saati, see on minu isiklik kommentaar, ma ei kõnele siin esimehena. Ehm, kui ma õigesti aru saan, siis härra Abdul Rahman Al-Makwas soovib samuti midagi öelda. Teil on sõna, härra.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 ma tahan äh, lisada paar praktilist kommentaari sellele olukorrale. بحظر جوي no fly zone وبتحييد المدنيين وخاصة النساء والأطفال عن هذه الحرب. In 2013 kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal palusime lennukeeldu selleks, et kaitsta tsiviilisikuid, eriti naisi ja lapsi. Now it is 2016 kahe tuhande kuueteistkümnes aasta on nüüd käes, juba lõppemas ja me lihtsalt palume seda, et konfliktipiirkondadesse lubataks humanitaarabi, isegi siis, kui seda abi antakse õhu kaudu. no بوضع مثل حلب اليوم المحاصرة اللي بتضم أكثر من 200 ألف شخص هو عاجز عن إرسال مساعدات. To be frank with you, we're kui öelda seda väga otse, siis ähm, meid šokeerib see, et rahvusvaheline kogukond ei suuda pakkuda abi ühele linnale, eh, mida on juba nii kaua piiratud ja kus on, elab üle kahesaja seitsmekümne tuhande inimese. النظام وحلفائه بيقوموا بإرسال المساعدات الجوية للمدنيين المحاصرين من قبل داعش. As... ning praegu, kui me siin istume, siis eh, Süüria valitsus ja tema liitlased praegu ähm, abistavad neid piirkondi, mida äh, ISIS ründab. see muidugi meid ei pahanda, sellepärast et inimlikkus ei ole kuidagi jagatav. aga see, mida me teilt palume, on see, et Süüria inimesi koheldaks kui inimesi, olenemata sellest, kus nad elavad الأجيال القادمة ستسألكم ستسأل جميع حكام هذه الأيام عما فعلوه اتجاه سوريا me oleme kindlad, et järgnevad põlvkonnad küsivad, et mida tegid maailma liidrid, seistes silmitsi sellise väljakutsega. المدنيين والإرسال مساعدات للمناطق المحاصرة في سوريا. And it is now to on kahe tuhande kuueteistkümnes aasta ja me palume, et te aitaksite meil kaitsta tsiviilisikuid, võimaldada äh, konfliktipiirkondades humanitaarabi. ning me oleme praegu Euroopa Parlamendis, me oleme kindlad, et kui te leiate tahte, poliitilise tahte, siis te suudate leida ka lahenduse. أطرحها الآن ولكن ننتظر منكم الإرادة بمساعدة هؤلاء المدنيين on palju võimalikke lahendusi, ma ei hakka neid kõiki loetlema, aga me ootame, et te näitaksite üles tõelist poliitilist tahet, suur tänu! tänan, võite olla kindlad, et härra O'Brien ja Demisura siin komisjonis oli, olid ka siin ja me teeme kõik endast oleneva, et pakkuda humanitaarabi ja samuti, et vältida täiendavaid rünnakuid tsiviilaladele. aga nagu te aru saate, nagu ka on välja toodud, siis äh, väga raske on olnud leida rahvusvahelist konsensust erinevate toimijate vahel, selleks, et lõpetada äh, see konflikt, et jõuda lõpliku relvarahuni ja, ja rahuni aga me teeme kõik endast oleneva ja meid väga liigutab see humanitaarkatastroof Süürias, eriti muidugi Aleppos. nüüd annan äh, koosoleku juhtimise härra Mäkkevenile, vabandust, proua Mäkkevenile äh, arengukomisjonist ja kuulame küsimusi. okei okay,, thank you, thank you, just say while I am waiting. suur aitäh, tahtsin tänada teid selle sõnavõtu eest Äh, tõesti äh, me oleme teadlikud sellest, et humanitaarabi peab teieni jõudma ja äh, Euroopa Liidu Arenguabi Ameti esindaja kohtus meiega eelmine nädal ja ta rääkis, et kuus nädalat läheb selleks, et ühe kon-, ühe konvoitäie abi eh, saaks edastatud idareposse ja loomulikult me oleme täiesti eh, teadlikud probleemidest ja, ja hea meelega kuulaksime, mis võiksid lahendused olla. Stettina. härra Stettina soovib küsimuse esitada, palun. Děkuji za slovo. Vážení pánové, vítejte u nás v Evropské suur tänu, et te mulle sõna andsite ja tere tulemast, härrad, Euroopa Parlamenti. tunnen teile kaasa. olen teiega, teie kolleegidega oma mõtetes. ma mõistan, et teie töö on väga raske ja te olete väga palju kolleege kaotanud. tahtsin öelda, et ähm, tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel käisin Tšetšeenias ja nägin, mismoodi nägi välja tollane Groznõi. eelmisel aastal külastasin Kovanit ja ja mulle tuli meelde Groznõi ning kui ma Aleppo pilte vaatan, siis ma saan aru, et, et need linnad on sarnased. nüüd me peame lihtsalt asju õigete nimedega nimetama. Öelgem siis ausalt, et äh, Venemaa on asjasse segatud. see, mida ta tegi Tšetšeenias, oli saja kaheksakümne tuhande inimene tapmine ja see oli sõna, sõjakuritegu. ja nüüd on jällegi tegemist sellega, et Venemaa pommitab tsiviilelanikkonda. Öelgem selle otse välja ja Venemaa esindajad tuleb rahvusvahelise kohtu poolt hukka mõista. Mr Freund, Freund, Freund, sorry härra Freund, palun. suur tänu ja suur aitäh eh, teie kangelusliku töö eest, mida te olete nii pikalt teinud, nii väga tõsistes rasketes tingimustes ilma teieta oleks hukkunud veelgi rohkem inimesi. ilma teieta oleksime me näinud veelgi suuremat katastroofi selles piirkonnas. ja me oleme väga vähe teinud selle piirkonna heaks ja see on häbiväärne. ütlen seda täiesti avalikult. läänemaailm, eriti just läänemaailm, kus peetakse süütute inimeste elude kaitset nii oluliseks, ei ole teinud kas piisavalt või on, ei ole üldse midagi teinud selleks, et teid aidata. ja see kriis on kestnud juba nii pikka aega. ja meie oleme kõrvaltvaatajad olnud. ja teeselnud, et me ei suuda teid Liidut aidata. tegelikult see on nagu volitatud sõda. ja Euroopal on ju mitmeid vahendeid selleks, et erinevaid võime kontrollida. meil on äh, paljude riikidega majandussidemed ja kui me need sidemed katkestaksime, siis need riigid kannataksid, see oleks nagu karistus neile, karistus Süüria eest, aga meie ei ole seda teinud. ma olen sõjakorrespondent olnud pikka aega ja mul on küsimus mis ei tohiks vähendada seda, millest teie kõnelesite, kuid tahaksin siiski küsida teie käest, kuidas teile tundub? millised on need teised jõud, kes niinimetatud Süüria lepo vabaduse eest võitlevad? ei tea, kes need on ja mida nad väidavad ennast tegevat. kui palju neil lasub äh, vastutust inimelude eest. kas on midagi, mida saaks nende suhtes ette võtta ja mõjutada neid? Neid inimesi äh, või neid võime, kui neid nii saab nimetada, kuidas mõjutada neid, et selline kohutav konflikt lõpeks ja sõda lõpeks Süürias, tänan Thank you um,, Mr Bashir, Amjad. suur tänu, kolleeg Bashir, palun. suur tänu. proua esinaine, vabandage, et ma saabusin hilinen, hilinenult. aga see, mida ma kuulsin, on väga liigutav. tahaksin teid tunnustada selle väga suure töö eest, mis te olete ära teinud ja jätkake samas vaimus aga tahaksin küsida teie käest islami väärtuste kohta. konflikt toimub islami, islamimaailma südames. mina olen aru saanud islamimaailmast nii, et ühe inimese elu võtmine tähendab juba terve rahva elu võtmist. mina saan eh, islami sõjareeglitest aru nii, et kui te lähete sõtta, siis te ei tohi ühtegi puud siiski või rohuliblet hävitada. aga mis on juhtunud nüüd nende islamimaailma väärtustega, kus juba nelisada tuhat inimest on surma saanud, seitse miljonit inimest on pagulaseks muutunud, otsivad endale varjupaika üle kogu maailma, hukkuvad Vahemerel ma vaatleksin seda konflikti religiooni seisukohast. miks ma küsin nii? Need inimesed, kes praegu sõdivad, tulevad ju islamimaailma erinevatest äh, fraktsioonidest nii-öelda, kas sunniidid või šiidid ja kõik arvavad, et Jumal on just nende poolel. me nägime, äh, mis toimus Esimese maailmasõja ajal, Teise maailmasõja ajal, kui inimesed arvasid, et Jumal on just nende poolel mis siis on juhtunud islami väärtustega? Teie olete konflikti keskmes ja näete, mis toimub iga päev. noored inimesed lähevad sõtta ja see sõda on kohutav. Neid juhivad inimesed, kes on kusagil tuhandete miilide kaugusel ja kutsuvad neid üles džihaadis osalema. mis siis on nüüd muutunud kuidas inimesed äh, nii teistmoodi saavad aru sellest kaunist usust? salama leikum tähendab, et ma tervitan sind Jumala nimel, rahu teile Jumala nimel. olgu Jumal teiega, see on keskne põhimõte mos-, moslemi usus. mis siis nüüd on juhtunud koha peal, tänan. proua Šaake, palun. Thank you very much and uh... suur tänu aitäh, et te jagasite meiega oma lugu, aitäh just teile teie töö eest. Ehm, erapooletuks jääda tänapäeva Süürias on tohutu julgus. ja te teate, et mõned teie kolleegid on teie tehtud töö eest väga kõrget hinda maksnud, nad on kaotanud oma elu ja teid tuleks teie jätkuvas töös toetada. Teie töö peaks meile meelde tuletama, milline on inimlikkus, inimlik tugevus nendel tumedatel aegadel Süürias. aga ei tohi ära unustada, et need kannatused ja sõda, mis Süürias praegu on, äh, on kõik inimtekkelised ja muidugi on kahju, et Euroopa Liit pole teinud sel-, rohkem selleks, et toetada selliseid inimesi nagu teie, nõudes äh, õiglust äh, nagu teiegi, nõudes õiglast äh, jõukat ühiskonda. mul on väga kahju, et Euroopa Parlamendi saadikuid ei ole siin täna rohkem kohal. ma ei tea, kus nad praegu on, ma arvan, et kõik peaksid teie lugu kuulma. mõned siiski on, need, kes ilmselt hiljem võtavad sõna ja ütlevad väga teravaid ähm, mõtteid välja äh, seoses Putini ja Assaadi režiimiga. ma loodan, et see ei, äh, ei tekista, tekita takistusi teineteise mõistmisele, need, kes Assaadi ja Putinit õigustavad, need jäävad vähemusse. nüüd Äh, Euroopa Liit on võimaldanud humanitaarabi mitte ainult siin vastu võetud pagulastele, teades, et see ei ole piisav. me ei ole suutnud äh, piisavalt abi anda suhetes Türgiga, regiooniga. Te rääkisite ÜRO vetost, see on tõesti äh, häbiväärne, arvestades äh, suurte kannatustega, aga me teame, et ka Euroopa Liidus on olnud vetosid. see on uskumatu, aga Euroopa Liidul ei ole veel ühisseisukohta Süüria kohta. vaatamata sellele, et on arendatud, on äh, avaldatud äh, survet selle positsiooni väljatöötamiseks. me oleme kutsunud üles sanktsioonide rakendamisele Putini vastu, kes on pommitanud haiglaid ja koole Süürias ja ainus veto sellele otsusele tuli Itaalialt. Te olete pettunud ja teil on täielik õigus olla pettunud, ka mina olen pettunud mida, ainus, mida me saame teha, on jätkuvalt survet avaldada, toetada rahumeelset opositsiooni, anda vahendeid, saata õhu kaudu äh, toiduabi, luua lennukeelutsoonid. me oleme seda ka teinud konflikti erinevatel etappidel, aga me peame ka äh, nõudma seda, et äh, mõrvarid ei pääse karistuseta ja seetõttu eh, jätkame tööd selle nimel, et olukord paraneks. nüüd te olete Nobeli rahupreemia laureaadiks nimetatud, mina nimetasin teid Saharovi preemia kandidaadiks, sel aastal see eh, ei õnnestunud küll, aga ehk järgmisel aastal jätkake oma tööd. suur tänu, proua Šake, ma mõistan teid täiesti, ma tean, et teie äh, olite algatajaks tänase kuulamise korraldamisel, suur tänu teile ja nüüd proua Lohpiiler yeah.. And also thank you very much for coming. suur tänu teile, esinaine, ja suur aitäh, et tulite täna meie ette siia kõnelema. ja tahaksin igal juhul äh, öelda, et müts maha selle töö ees, mida te teete selleks koosolekuks äh, valmistuses lugesin ma lühidalt, mis Vikipeedias on kirjas teie kohta. ja te on siit välja toodud terve pikk nimekiri Euroopa Liidu liikmesriikidest, kes teist, teid toetavad. aga Euroopa Liit kui selline ei ole selles nimekirjas toodud. ja küsimus on, et mida saaks teha Euroopa Liit selles raskes olukorras, äh, paljud äh, kolleegid ka seda ütlesid, Euroopa Liidule. ja siis te selgitasite, et mitmed teie kolleegid on olnud äh, raskelt äh, haavata saanud selle abi tulemusena. kas äh, liikmesriigid on näiteks toetanud teie kolleegide ravimist või meditsiiniabi kuidagi pakkunud? kriitika siin Vikipeedia artiklis on see, et Venemaa ja Süüria kritiseerivad teid äh, Äh, selles, et te võtate, et te ei ole objektiivne selle sõja äh, suhtes, et te võtate konkreetse osapoole, kas saate seda kommenteerida? Äh, suur tänu, härra Epitideius, palun. suur tänu. mina omalt poolt tahaksin ka tervitada meie külalisi siin täna ja tahaksin siin poliitilised aspektid jätta äh, kõrvale ja viidata sellele, et teie organisatsiooni töö, kus tsiviilelanike elusid päästetakse, on väga oluline ja väga otsustava tähtsusega. ja ma usun ka, et õige on see, et teid on Nobeli äh, preemiale esitatud. Teie kogete olukorda koha peal väga otseselt mis te arvate, kas on võimalik, et Aleppost oleks võimalik tsiviilelanikud evakueerida? selleks, et vältida seda, et äh, neid tehtakse inimkilbiks. kas on see võimalus või äh, olemas või mitte? ja järgmine küsimus. ma olen kuulnud Süüria kahtlustatav terrorist, kes on äh, Saksamaal vanglas praegu, kuulus ka teie organisatsiooni, kas te saate seda kinnitada või mitte? Äh, järgmine kõneleja, palun. jätkan äh, poola keeles, ütleb härra Korvin Mikke. ja palun väga täpset tõlget, ütleb kõneleja samuti tahaksin öelda tere tulemast mõlemale kahele härrasmehele siia Euroopa Parlamenti. Äh, tahan öelda, et me hindame seda, mida te teete inimelude päästmiseks ja säästmiseks. aga nii, nagu eelkõneleja ütles, te olete näidanud, et äh, teil on väga kindel pool, te olete öö, äh, olnud öö, Assadi režiimi vastu oma väljaütlustes ja dem-, demokraatliku Süüria loomise projekti toetab äh, USA. Al-Nusra ja ISIS saavad ka oma rahastuse Ameerika Ühendriikidelt, ütleb kõneleja. Äh, nii et küsimus on tegelikult USA sekkumises ja mitte Venemaa tegevuses siin ja teiste öö, äh, osapoolte tegevuses mina arvan, et inimesed tuleb tuua kohtu ette Varssa, Varssavis ülestõusmise äh, alla surunud äh, äh, isikud ei lubanud inimestel lahkuda Varssavist, aga täpselt sama lugu tegelikult kehtib ka režiimi vägede ja Aleppo puhul. sellepärast on olnud niivõrd palju ka tsiviilisikute hukkumist ja sellepärast pidite teie nende inimeste elusid päästma nii mitmetel kordadel kui demokraatlik armee kapituleeruks, siis ei oleks nii palju ohvreid. niivõrd paljud partisanid olid, kes toetasid tegelikult sovjette eh, meil omal ajal, kui nemad oleksid eh, kaotanud siis oleks olnud päästeoperatsioon, mida oleksid äh, Nõukogude väed toetanud. Äh, täpselt sama lugu on ka ameeriklaste ja Süüriaga. ma arvan, et äh, ilmselt või loodetavasti varsti rahu valitseb Süürias, muidu vastasel juhul see humanitaarne olukord aina olulisemalt takistab rahu rajamist nii et Süürias on oluline rahu jalale, jalule seadmine. mul on väga hea meel, et Donald Trump ütles, et tema selliseid äh, tegevusi enam ei äh, kaitse, kes äh, lihtsalt režiimi juhte maha võtavad. järgnevalt härra Maamikins, palun. Äh, suur tänu, austatud äh, külalised, austatud äh, härrad, äh, loomulikult täiesti tavalise sureliku inimesena tahaksin ma öelda teile suured tänusõnad edasi, te riskite oma eluga iga päev, et teisi päästa, et teisi aidata. no muidugi ükskõik milline teine positsioon on siin täiesti võimatu. võin öelda, et see koledus äh, on täiesti kirjeldamatu, siitsamast oma mugavast toolist Brüsselis ei saa ma seda väga hästi äh, hinnata, te võite rääkida tunde ja tunde sellest asjast, aga mina ikkagi väga reaalselt seda olukorda hinnata ei oska. aga tahtsin äh, detaile siin täpsustada, olen lugenud väga palju meediaväljaandeid ja näiteks New York Times avaldas hiljuti artikli selle kohta et te olete saanud siiski toetust Hollandist, Suurbritanniast ja Ameerika Ühendriikidest ning see, nii sealhulgas ka valitsus ja valitsusväliste organisatsioonide poolt. kas te saaksite seda palun täpsustada? ma olen ka saanud äh, aru sellest, äh, et tsiviilelanikud ei saa teile otseselt helistada, kui nad valivad äh, lihtsalt üks, üks, kolm numbri. kuidas äh, te tulete neile appi, kuidas te jõuate nendesse äh, aladele, näiteks mida kontrollib ISIS? kas te olete alati õigel ajal kohal, kus teid vaja on ja kuidas te leiate inimesi, keda abistada? palun. suur tänu, esinejana ütleb proua McGuinness ma tulin hääletama tegelikult kolleegi eest, kes ei saa siin olla, aga, ja ma ei tahtnud sõna võtta, aga nüüd olles kuulnud, mida ütlesid teised kolleegid ja olles ka kursis teie tööga läbi meediakanalite, tahaksin öelda mõnda asja. Äh, huvitav oli see, et äh, ühel kolleegil oli Süüria sündmustele lahendus, no ma arvan, et lahendus on see, et me peame saama üksteisest aru ja austama üksteist ja need kaks asja on praegu vajaka. teiseks, islami väärtuste küsimus ma arvan, et ka siin me peame kindlasti vaatama usujuhtide rolli, sellepärast et kristlastega on mul kontakt olnud Süürias esimest korda, kui ma nendega kontaktis olin. tahtsin, et me neid kohapeal aitaksime ja pärast ütlesid, et palun aidake meid äh, siit äh, välja päästa, sest et see kõik on nii ohtlikuks osutunud. ehk saate te usujuhtide rolli võib-olla valgustada veelgi selles kontekstis äh, väga paljud kolleegid on oma, oma pettumust ja hämmastust öö, öö, väljendanud ja siinsamas äh, ruumis istudes me kuuleme küll, mis te räägite, me saame sellest aru, aga me ei tunne seda reaalselt. Teie kohalolu siin aitab täna võib-olla meil seda äh, meeleolu käega äh, katsutavaks muutuma. ma nägin kaadreid selle kohta, kuidas lapsed tõmmati rusude alt välja. see on tõeline katastroof, aga see jätkub. nii et tahan oma toetust väljendada. Äh, muidugi meile on see väga suureks meelehärmiks, et me ei saa midagi rohkem teha. Äh, olen pärit äh, Iirimaalt ja põhjaiirlastega on meil väga raske minevik olnud ning rahu jalule seadmine tegelikult võttis aega, võttis pingutust ka väljaspoolt Iirimaalt, et aidata meid Iirimaal jõuda selle õnarahuni aga mina sündisin sellesse konteksti, kus see olukord oli keeruline. ma ei ole enam noor inimene, aga mul on väga hea meel, et minu lapsed ei ole pidanud olema tunnistajaks sellele, mida mina kogesin äh, lapsepõlves. nii et äh, nendel väga äh, masendavatel hetkedel, ma tean, et seda on vähe, aga suur aitäh, et olete tulnud siia ja suur aitäh, et aitate ning aitäh, et andsite meile võimaluse võtta sõna sel tähtsal teemal. kaks kõnelejat lõpetuseks kõigepealt äh, Anneliits, palun äh, sotsialistide poolt, äh, olge head. suur aitäh, et tulite, minu nimi on Anneliits, olen pärit Saksamaalt ja mul on väga hea meel selle üle, et teil on intensiivsed kontaktid ka kolleegidega. Poola kolleeg tõi väga kummalise võrdluse Varssavi ülestõusu kohta ning ütles sisuliselt seda, et humanitaarabi kriisi veel pikendab. ma tahaksin tänada teid humanitaarabi pakkumise eest, sellepärast et siin on võimalik niimoodi näidata ikkagi inimlikkuse nägu koha peal ja meil on vaja teie tuge ka just koha peal ning suur aitäh kõikidele nendele, kes koha peal on ja aitavad konkreetne küsimus, millised vabakonnaorganisatsioonid ja tsiviilorganisatsioonid toetavad teid Euroopas? see, mida minu kolleeg äh, proua Lohpil ütles, et Euroopa Liit ei ole siin veel nähtav, ehk oleks võimalik meil toetada just neid organisatsioone suur tänu ja härra Ostrevitšus, palun viimasena, aga mitte vähem tähtsana suur tänu teile, esinaine, suur aitäh, et äh, tulite siia ja tegite oma, omad avaldused. raske on tegelikult ebaõiglusest, brutaalsusest ja inimsuse vastastest kuritegudest rääkida, see ei ole asi, mille eest me siin iga päev peame rääkima. aga on neid, kes endiselt äh, tahavad saavutada midagi ja kes on valmis selliseid kurjategusid äh, ellu viima ja üldiselt me teame seda, et äh, karistamatu kuriteod loovad uusi kuritegusid ja need äh, toimepanijad, neid julgustab lihtsalt see. kui rahvusvaheline kogukond jääb väga passiivseks. me teame vähemalt kahte nime, Assad ja Putin, kes on väga tugevalt liitlassuhtes. me teame ka mõningat äh, regionaalseid äh, jõudusid, kes on äh, konflikti õhutamise taha, on valmis nii relvi kui raha andma kuritegude elluviijatele. ja mingeid muudatusi siin oodata ei ole, nad ilmselt lähevad lõpuni välja, sest neil on plaan ja plaan on selline, mis äh, maksab mitmeid inimelusid ja põhjustab äh, kannatusi ning äh, kahju öelda seda, aga tõesti, me oleme näinud siiamaani, et niimoodi see asi läheb. Need kuriteod, mis inimsuse vastu ellu viiakse koha peal, inimõiguste väga tugev rikkumine, kas on mõnda organisatsiooni või institutsiooni, kes registreeriks ja dokumenteeriks need kurjate, kuriteod selleks, et õigel ajahetkel jõuda äh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette ja nõuda, et äh, need, kes vastutavad, võetaks ka vastutusele. kas on mingisugust tegevust selles suunas, et äh, kuritegude nimekiri pandaks kokku ja need ohvrid, kes on maksnud kõige kõrgemat hinda, oma eluhinda nende kuritegude eest, kas on olemas need institutsioonid ja organisatsioonid ja millised need on. suur aitäh! mitmeid asju on öeldud siin, mitmed küsimused on esitatud, kes tahaks vastata, ütleb proua McEwen. olge hea. Thank you very much. I am um, not fluent in english, so please. tänan väga, ma ei kõnele kõige soravamalt inglise keelt, ütleb kõneleja, aga loodan, et te saate must aru. alustan selle kommentaariga Kroosnõi kohta mina õppisin mehaanikainseneriks. ja siin me nüüd tegeleme poliitilise küsimusega. ühesõnaga, toimub midagi sellist justkui, mis toimus Groznais ma, ma kardan, et sama on juhtunud Aleppos ja juhtub veel kusagil mujal, sellepärast et inimesed peavad öö, eh, oma kodudest põgenema näiteks Damaskuse piirkonnas, maapiirkondades, ka samuti Aleppos. Eh, ehk siis on palju inimesi ning öö, ehm, me ei tea täpselt, mis seal on toimunud ja millal lahendus leitakse, võib-olla järgmisel aastal alles. nüüd, kui rääkida öö, ehm, lahendustest ja sellest, mida saaks teha, siis ma arvan, et äh, väga oluline on mõelda majanduslikule aspektile. Ehm, ega Süüria ei hakka küsima, et ükski teine riik tuleks hakkama nendest äh, võitlema ja me ei saa oodata, äh, et mõni teine riik niimoodi sõjaliselt sekkuks, aga on teisi lahendusi, poliitiline lahendus, majanduslik lahendus, Äh, on võimalus äh, survestada Venemaad selleks, et lõpetataks äh, tsiviilisikute, naiste ja laste tapmine. ja lisaks inimeste ähm, suurem osa nendest inimestest olid naised ja lapsed, kes seal kannatasid, ja režiim tapab need inimesed selliseid inimesi on üle kahesaja tuhande kaks aastat tag-, eh, vabandust, kaks päeva tagasi pidid eh, Damaskuse eh, maapiirkondadest kümme tuhat inimest jälle põgenema. inimestel on kaks valikut, kas surra või siis oma kodudest põgeneda. Need, kes kodudesse jäävad, noh, see on nende õigus, keegi ei saa öelda neile, et neil on ainult need kaks valikut, kas surra või põgeneda oma kodust. no kujutage ette, milline valik see on. ma tuletan teile ka meelde, mis toimus viiskümmend aastat tagasi Londonis, mis toimus äh, Iirimaal ja teisteski riikides. ja tõesti, tulevikus küsitakse, et mida te sellistel rasketel aegadel tegite. Äh, me palume, et kaitstaks tsiviilisikuid, jah, siin on palju erinevaid pooli selles konfliktis, paljud, kes tahavad konflikti jätkumist, aga inimesed hukkuvad sellel ajal. nüüd, kui räägiti äh, islami väärtustest, ähm, religioonist ma palju ei, ei, ei ütleks, aga ma ütleks, et islam ise ei ole muutunud, aga moslemid on seda muutnud me tõepoolest äh, seisame iga inimelu eest ja see on ka meie motoks oma valgekiivrite seas. kui nüüd rääkida sellest, et kes meid rahastab, ähm, Ühendriigid, Ühendkuningriik, Saksamaa, Holland ja Taani on meid kõik toetanud Äh, kas siis äh, rahastusega, varustusega, sõidukitega, see kõik tuleb meieni vabaühenduste kaudu. Äh, samuti see, et meie kandidatuur üles seatakse, on ka väga oluline ja see aitab meie sõnumil kaugemale jõuda. kui te usute meie sõnumit, seda, et tuleb päästa inimelusid ja kui te toetate meid, Süüria tsiviilisikuid, siis see Ehm, tõesti on kasulik, aga praegu on vaja tegutsemist. igasugust tegutsemist, mis hoiaks ära Süüria inimeste hukkumise. viimane küsimus oli sõjakuritegude kohta. me oleme näinud mitmeid sõjakuritegusid. suurem osa on seotud kas-, kloori kasutamisega Süüria põhjaosas, samuti haiglate ründamise ja kobarmoona kasutamisega ehm, seda kusjuures äh, on ka arutanud nõu-, Julgeolekunõukogu, Aleppo põhjaosas toimuv äh, samuti, me oleme toonud tõendid selle kõige kohta Julgeolekunõukogu kätte, aga me lihtsalt ootame äh, ja me, me ootame, et kuulda siis, me tahame lõpuks kuulda, et kes see mõrvar siis on see on minu põgus vastus, suur tänu minu poolt, võib-olla mu kolleeg ütleb veel midagi, aga tänan minu poolt. Thank you very much, did you wish to ask something? Äh, kas te soovisite midagi äh, küsida, kas delegatsiooni juht soovib ähm, öelda viimased sõnad, palun, teil on sõna. الدفاع äh, المدني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 هم ما بيعرفوا هذا الشخص شو هو اتجاهه بينقذوه بدون ما يعرفوا مين هذا الشخص شو بيكون اتجاهه أو مين هو They are just good people tegemist on lihtsalt heade inimestega, kes proovivad päästa nii palju inimelusid nii kiiresti kui võimalik. Nad ei sekku poliitikasse, nad ei tea, kuidas eh, on poliitiliselt meelestatud need inimesed, kelle elusid nad päästavad. هم من أول يوم اتخذوا أنه ينقذوا الناس بغض النظر عن أي قرار kuue aasta jooksul on äh, olnud tõeline halvatus selle suhtes, et keegi ei ole midagi teinud inimelude kaitseks. ainult tsiviilkaitse on tegutsenud selleks, et päästa inimelusid, olenemata sellest, milline on poliitiline olukord. ولا قواته متحالفة معه الدفاع المدني هو اللي بيكون أسرع بالاستجابة لها لهذه المناطق المكان اللي بهرب منه الناس هم بروح لعنده The areas which Need piirkonnad, millest inimesed põgenevad ähm, režiimi rünnakute ja režiimi liitlaste rünnakute tõttu, on just needsamad piirkonnad, kus meie tegutseme nii kiiresti kui võimalik, et päästa inimelusid Nad riskivad oma eludega ainuüksi selleks, et päästa rusude alt mõni naine või mõni laps. إذا كانت تقطع أنفاسه من رسام جثى على صدره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 في سوريا فهو مشروع الدفاع المدني these, these, uh... Need vaprad inimesed lähevad omaenda surma suunas ning nad ei mõtle absoluutselt sellele, kuidas on poliitiliselt teised meelestatud. kui on üks pingutus üldse, mida kõik maailma riigid saaksid hetkel toetada, siis see on just meie tsiviilkaitse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 أول يوقف إطلاق النار حتى نستطيع الحوار أو نسمع as long as nii kaua, kuni toimuvad õhurünnakud, nii kaua, kuni on olemas agressioon, nii kaua on ka vaja tsiviilkaitset ja meie töö jätkumist, kuni kostuvad mürsuplahvatused ja lasud, siis need kostuvad alati üle inimeste häälest. ainus võimalus see lõpetada on lõpetada see agressioon suur tänu! Well, well, thank you very much to you. tänan teie delegatsiooni selle eest, et te olete siia tulnud, nagu te kuulsite kolleegidelt, siis me imetleme seda, kui ennastsalgavalt te töötate, teie ja teie kolleegid, selleks, et väga keerukates oludes päästa inimelusid mina mõtlesin täna oma sõbrale ja endisele kolleegile Joe Coxile, kes äh, mõrvati paar kuud tagasi Ühendkuningriigis. tema töötas ka koos teie organisatsiooniga ja tema tahtis äh, seada üles teie kandidatuuri Nobeli rahupreemiale. Joe oleks kindlasti tahtnud, et te oleksite äh, siin täna Euroopa Parlamendis kohal, tema alustas oma karjääri ka siit ja mul on väga hea meel, et te siin olete. me teeme kõik endast oleneva või mina teen kõik endast oleneva selleks, et äh, suurendada humanitaarabi ja sest suurem osa siinsetest kolleegidest tahab toetada teie tööd. kas äh, härra Tänak soovib lisada midagi? ei, ütleb härra Tänak, väliskomisjoni poolt ma oskan öelda, et suur tänu, et te siia tulite, see oli väga liigutav ja mida iganes saame meie teha selleks, et aidata kaasa rahu saabumisele Süürias, siis me teeme seda, see on meie eesmärk kogu oma ülejäänud ametiaja äh, kestel, sest et see on üks suurematest tragöödiatest, mida mina olen oma elus näinud, see, kuidas nii arutult on tsiviilisikud teie riigis tapnud, andku jumal, et teie riigis varsti rahu saabuks. Colleagues, let us start our final item of kolleegid, alustame viimase teemaga. Äh, hääletame ettepaneku üle võtta vastu otsus Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahel. raportöör on kolleeg Helmut Schultz, kas te soovite sõna? palun. Um, austatud kolleegid, eh, tahaksin teha lühidalt, aga tänada kõiki teid aktiivse koostöö eest. ja meie töö käis väga usaldusväärsel moel. Eh, komisjoni töö alguses eh, sain ma aru sellest, et tegelikult selle partnerriigi kohta ei ole väga põhjalikku raportit Euroopa Liidus koostatud, parlamendis koostatud, selle üle on väga hea meel, et nüüd on selline dokument olemas ja kõik fraktsioonid on põhimõtteliselt äh, nõus äh, selle väga vastuolulise siirdeprotsessi äh, suhtes ühtsete avaldustega välja tulema. kokkuvõttes tahaksin öelda, et Mongoolia on siiamaani oma teed ise käinud ilma igasuguste väliste surveteta, kuigi väga tähtsad äh, partnerid ja naaberriigid on neil ning nad asuvad ka üleüldiselt äh, konfliktiregioonis. me näeme muidugi siin äh, tegutsemisvajadust ka Euroopa Liidu oma ja siin on Euroopa Parlamendil muuhulgas ka toetusvõimalusi näiteks räägime siin konkreetselt inimõigustest, aga ka äh, keskkonnakaitsest ning äh, säästlikust majandamisest äh, läbi siis majandusstruktuuride reformimise, ka üleüldiselt ühiskonna dialoogi toetamise ning haldussuutlikkuse tõstmise. üks asi, mis täna on veel vaja ära öelda minu poolt, on see, et raport peegeldab seda, kus me oleme praegu Euroopa Liidu ja Mongoolia suhetes. kindlasti Euroopa Liit ei ole suure naabri konkurentsiks Mongoolia silmades, vaid äh, hoopis näeme me siin liikmesriikide huvisid ja võimekust äh, poliitikat viia ellu ning seda ellu ka viidakse. eeloleval hääletamisel ei näe ma väga suuri probleeme praegu. ma arvan, et me oleme mõistlikud kompromissid teinud ning ülejäänu üle ka hääletame. ja suur aitäh! suur tänu, kolleeg, kas saame alustada hääletamisega? jah, hea küll. kompromiss kaks, poolt vabandust, ütleb kõneleja. kõigepealt elektrooniline hääletus, ehm, soovituse projekti üle elektrooniline hääletus algab. kas kõik on hääletanud? kõnelejal puudub mikrofon. lõpp, hääletus on lõppenud vastu võetud. aga nüüd kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist, poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudat-, äh, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. saalist äh, mikrofonita kõneleja äh, kas peaks hääletama äh, äkki plokina kuni kümnenda kompromissini, sest meie toetame kõike? ei, siis oleks tegemist äh, eraldi hääletustega. kompromiss kaheksa puhul on eraldi hääletused. me, meie toetame oma fraktsiooniga neid kõiki. Läheme lihtsalt edasi, ütleb äh, esimees. kompromiss neli, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kompromiss viis, vabandust, tuleme tagasi kompromiss kolme juurde. siin on kaks eraldi hääletust, muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud ja muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss ühe, kaheksa, ütleb kõneleja. Eh, hääletame kõigepealt muudatusettepaneku kaheksa üle. poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kaks võeti tagasi, kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaksteist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nüüd on meil eraldi hääletused nelikümmend kuus, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid vas-, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Äh, osade kaupa hääletus, muudatusettepanek number kuuskümmend viis, esimene osa, poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud teine pool, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kuusteist. Äh, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. nüüd muudatus kuuskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend neli, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud seitsekümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, vastu võetud, seitsekümmend viis, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend kuus, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend seitse, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, ütleb kõneleja, seitsekümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime siiski, kontrollime. seitsekümmend kaheksa hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletuid kontrollime. kaheksakümmend kuus. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. kolmteist versus kolmteist. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud saalist mikrofonita kommentaar. kuidas, kuidas me hääletasime kaheksakümne kuue poolt, öeldakse, et pool äh,. see tulemus oli kolmteist, kolmteist. kaheksakümmend kuus. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd kaheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu. erapooletuid vastu võetud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, üheksakümmend seitse, kontrollime hääletus on lõppenud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see lükati tagasi. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus raporti projekt koos muudatustega, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud kakskümmend neli poolthäält, kolm vastuhäält. palju õnne raportöörile, kolleeg, kolleeg Šoltsile. Ähm, ja sellega on ka meie koosolek lõppenud. ilusat õhtut teile!